midagi põhja panevat äh, ka loodetavasti kliimamuutuse vastases võitluses, aitäh! suur tänu, härra volinik! ja lõpetuseks äh, ütleksin teile ungari keeles, et meil on üks resolutsiooni ettepanek, see resolutsiooni ettepanek on meieni jõudnud ja nüüd lõpetan meie tänase arutelu. hääletamine toimub teisipäeval kell äh,, neljapäeval kell kaksteist. suur tänu!